Ladies and gentlemen, good afternoon. mu daamid ja härrad, tere pärastlõunat. alustagem transpordi ja turismikomisjoni tööga. Teil peaks ees olema päevakorra projekt. nüüd enne, kui me selle päevakorra kinnitame, ma tuletan teile meelde et meid kantakse üle veebis. ja täna anti meile ka selline äh, väike buklett, kus on kirjas, kuidas see webstreaming käib. kas kõik on päevakorraga rahul? kui nii, siis saame kohe edasi minna ja eelmiste koosolekute protokollid kinnitada kas kellelgi on midagi protokolli vastu, on kõik rahul? sellisel juhul ma tänan teid. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. nimelt sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused, muudatusettepanekute läbivaatamine ja härra Sterksi raport. sõna on härra Sterksil. ma tänan kõigepealt ma tänan kolleege nende muudatusettepanekute eest, mis nad mulle saatsid. Äh, siin me oleme järgimas komisjoni joont, nii nagu varasemal ajal, on ainult paar märkust. E, võib-olla see puudutab haldusmenetluste lihtsustamist ja nõuete lihtsustamist, kui kõneks on aruannete esitamine. me sellega oleme ka ju kõik päri. ma tahaksin muudatusettepanekute kohta öelda järgmiks. kõigepealt kohaldusala. ma tahan härra Marineskot tänada tema muudatusettepanekute eest kohaldusala kohta aga ma ei ole hääletusnimekirjale plussi pannud äh, härra Marinesko muudatuste vastu, sest ma arvan tegelikult, et tema ettepanek on üleliigne. ta nimelt ütleb, et kui laevad äh, saabuvad, lahkuvad või on sadamas ja nii edasi, äh, see, mis tal seal muudatusettepanekus kirjas on, on tegelikult juba kirjas nendest direktiividest, millele tekstis viidatakse. ja nüüd teine märkus Eh, number viisteist ja see puudutab elektroonilist teavitamist. Eh, ja mida pidada elektrooniliseks teavitamiseks ja mida mitte pidada elektrooniliseks teavitamiseks. ma tahaksin siin teha suulise muudatusettepaneku. komisjon on teinud tekstiettepaneku, millest kindlasti on hästi abi ja kus on ka täpselt määratletud elektrooniline teavitamine. ja ma arvan, et see on parem kui proua Vlasta ja tema kolleegide muudatusettepanek selle kohta. nii et äh, alguses ma tahtsin olla äh, nende poolt, aga tegelikult on komisjoni, Euroopa Komisjoni tekst siiski parem. ja selle juurde me jääme. järgmine artikkel viis kohta tehtud muudatusettepanekut ja see puudutab keele kasutust, siin on mul väga radikaalne muudatusettepanek, nimelt ma teen väga radikaalse ettepaneku, et üheks kasu-, keeleks, mida kasutada, on inglise keel, inglise keel on ainsaks keeleks, mida kasutada. ma arutasin seda komisjoni, Euroopa Komisjoniga ja eesistujaga mitteametlikult ja nõukogus öeldi mulle, et see võib keeruliseks osutuda ma mõistan, et see ei ole sugugi lihtne küsimus, aga äh, ma arvan, et meie aruteludes nõukoguga me peame ikkagi seda taotlema, sest südames ollakse ju tegelikult päri, et meil on vaja ikkagi ühte keelt. aga kuidas täpselt see olema hakkab, selle üle tuleb veel arutleda. igatahes ma palun, et kolleegid nüüd toetaksid minu muudatusettepanekut ja mitte seda teist muudatusettepanekut, mis selle teema kohta tehti nii et vaatame, mis sellest saab. ma palun, et transpordikomisjon siin võtaks selle minu poolt pakutud põhimõttelise seisukoha vastu. ja ega meil siin suurt manööverdamisruumi ei jää. varsti algavad läbirääkimised. nüüd seitsmes, siin on järgmised asjad. see on siis jõustumine Eh, selle tähtaeg. Eh, järgmine küsimus, millist arvutiplatvormi kasutada ja kuidas see luua? Eh, kuidas vahetada informatsiooni ja andmeid sisestada platvormile? ma palun, et kolleegid jääksid tähtaja kaks tuhat kolmteist juurde ja ma palun, et Euroopa Komisjon selgitaks meile veel kord, miks just kaks tuhat kolmteist on niivõrd tähtis äh, tähtaeg ja nüüd lisa juurde tulles, siin räägitakse ka äh, tolliseadustikust on äh, muidugi mitmeid põhjuseid, miks kaks tuhat kolmteist on teksti pandud ja me ei saa nüüd kohe seda välja vahetada aasta kaks tuhat viisteist vastu. praegu arutatakse nõukogus väga paljusid aspekte ja mida äh, kiiremini me asjad lihtsustame, seda parem muidugi Euroopa Komisjon ütleb mulle, et on juba terve rida kokkuleppeid muudes valdkondades, mis käsitlevad teisi eeskirju, mida me peame ka meie dokumendi puhul arvesse võtma. ja niipea, kui asjad eh, toimuvad ühtemoodi, eh, on olukord palju paraneb sellest ja kaks tuhat kolmteist on ka tähtaeg, mida järgida ühtluse huvides nüüd ma olen teinud mõned muudatusettepanekud arvutisüsteemide kohta, mida tasuks kasutada. ja ma nüüd kuulen äh, nõukogult, et Seitsinet on äh, siin äh, ka kõneks, et see ei ole mitte peamine süsteem, aga on vaja süsteemi, mis lisanduks Seitsinetile, nad peavad olema omavahel ühilduvad, see uus süsteem ja Seitsinet ja sellest räägibki minu muudatusettepanek number viisteist ja siis on üks kompromiss sündinud, mis puudutab proua Plasto äh, muudatusettepanekud ja selle ma võtsin äh, kasutusele, härra Harandruil oli ka muudatusettepanek. ja ma olen mõned mõtted sealt ka kasutusele võtnud oma ettepanekus ja härra Kutsei oma tekstis kasutab sõna õigustus, justification. ma saan selle osa võtta raportisse, aga ma ei saa sisse panna seda, kus öeldakse, et kui isik või e, ettevõtte nõusse jäävad. ma arvan, siin peab olema ikkagi automaatne süsteem, peavad olema kindlad eeskirjad. E, vastasel korral muutub süsteem liiga keerukaks. iga kord peab hakkama taotlema luba küsima. nii ei lähe. Eh, nüüd, mis puudutab eh, muid sätteid, meil on ju üldised andmekaitse sätted olemas ja seaded olemas. ei tohi süstemaatiliselt seepärast andmeid küsida, peab ikka olema põhjendatud andmete küsimine ja peab olema juurdepääs ainult teatud andmetele ja delikaatsetele andmetele automaatset juurdepääsu ei ole, nii et kõigest sellest lähtuvalt me leidsime kompromissi nüüd artikli kaheksa kohta. see puudutab kaupade vedu. fall äh, nõuete kohaselt. tähtis on ju, et kaubad liikuksid võimalikult sujuvalt ja selles artiklis on sellest juttu ja need sätted peavad jääma alles. härra De Grandes on teinud muudatusettepaneku viiskümmend seitse, et liikmesriikidel ju võivad olla mitmesugused äh, põhjused, miks ta sellist infot taotleb, kui tegemist on näiteks inimkaubandusega või julgeolekukaalutlustega, igasugused asjaolud võivad olla, mis tingivad selle, et esitatakse nõudeid. isegi selliste aluste puhul, kes kulgevad kahe Euroopa Liidu pinnal asuva sadama vahel. on mitmesuguseid punkte, mida ei ole käsitletud muudatusettepanekutes, mis aga tuleb läbi arutada nõukoguga. ja ma tahaksin neil ka lühemalt peatuda. milliseid riike me siin ehm, silmas peame, on ju palju eh, selliseid riike, kellel ei ole väljapääsu merele. aga ma leian, et siin on vaja kujundada seisukoht ja mina olen väga selle poolt, et iga riik, kellel on meresadamad, oleks hõlmatud selle direktiiviga. aga, aga iga riik ka, kelle lippu kasutatakse eh, kaupade veoks ja kellel on sidemed siseveeteedega kaupade veol. me palume, et Euroopa Komisjon uuriks neid seoseid ja sidemeid ehm, siseveeteedega ja sadamatega. ma arvan, et see on väga tähtis. ka selles aspektis, et kui on segameeskonnad laevadel ja kui me tahame Äh, näiteks teisi riikegi hõlmata, näiteks Austrial ei ole meresadamaid, ei ole randamaid, aga kas Austria lippu kasutatakse laevadel? aga nende puhul on väga aktuaalsed, nende puhul on väga aktuaalsed äh, siseveeteed ja sellisel juhul tuleks ka Austraali, Austria siia kaasata. nii et see on asi, mida me peame äh, arutama võib-olla on see pisut provokatiivne, aga mina teen ettepaneku, et me toetame härra von Daleni ettepanekut, mis puudutab ka keelekasutust siseveeteedel. nüüd lootsiteenused, on hea, et me sellest räägime ja äh, ei tohi kuidagimoodi samas õõnestada ohutust sadamates ja merel. aga nüüd see lootsita eh, kaubaveo eh, õiguse tõend, eh, need sertifikaadid tuleb ette näha, aga nende andmisel tuleb järgida teatud raamistikku, mis peab olema läbipaistev ja reguleeritud nii et ma arvan, et härra Van Daleni ettepanekud selle kohta tuleb ka sisse panna. tihtipeale äh, arvatakse, et lootsiteenused on seotud suurte kulutustega ja mõnikord äh, on lausa vedudel risti jalus, aga ma arvan siiski, et see lootsita sõitmise lubade küsimus vajab samuti meie positiivset suhtumist, nii et meie parlamendis igatahes peame sellega edasi tegelema. nii et need olid need küsimused, mis arvatavasti tõusetuvad ähm, lisaks muudatusettepanekutele meie läbirääkimistel nõukogus. nii et tänan, kallid kolleegid, muudatusettepanekute eest, kuulan teid nüüd huviga. härra Gross, palun. jaa, tänke, Vorsitzender äh,, unser kolleeg Die Grandes ist leider nicht. suur tänu. rahvapartei nimel, kuna mu kolleegi siin ei ole, lubage mul tänada raportööri kõigi nende jõupingutuste eest, mis ta on teinud selleks, et teatud lahendusteni jõuda. tervitame Euroopa Komisjoni algatust, raportit, aga paar asja vajavad selgitamist kõigepealt lihtsustamise põhimõte Euroopa tasandil vajab toetamist. see kurikuulus artikkel kaheksa peaks jääma samal kujul dokumenti. lihtsustamine Euroopa tasandil on seotud ka ohutusega ja ebaseadusliku tegevuse vältimisega, seega meie toetame olemasolevat ettepanekut ma loodan, et nõukogu, nõukogu ja parlament saavutavad kompromissi ma arvan, et me ei peaks keskenduma siiski ühele ainsale keelele. Randali muudatusettepanekus öeldakse otsekohe, et ühine keel peab olema inglise keel, aga arvestades ajalugu, siis võib-olla selline lähenemine pole parim. võib-olla peaks leidma mingisuguse kompromissi üldiselt tunnustatud keele eh, ja kohalike olude vahel. aga muidugi kõige tähtsam prioriteet on ohutus ja seda tuleks ka arvestada olgu siis hispaania, prantsuse või inglise keelega tegemist, kõik võiksid kõlvata. aga me peame seda täpsustama ja raportöör rääkis ka Marinescu muudatusettepanekust. ma arvan, et ta ise kõneleb oma muudatusettepanekust, aga ilmselt selgitab see palju asju. andmevahet tähtaetuse või rakendamistähtaja kohta arvame meie, et kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat tuleks eelistada. kaks tuhat viisteist tuleks välja jätta, võib-olla tulevikus aitab see meil paremaid tulemusi saada. elektrooniline andmevahetus, me nõustume ettepanekutega. ja lõpuks lootsita sõidu tunnistus. ettepanek, mis siin on tehtud, eeldab, et protseduurid on läbipaistvad ja kõigile riikidele antakse võimalus oma spetsiifilisi olusid arvestada selleks, et lootsiteenuseid ja lootsikohustust kohaldada võib-olla saab hakkama ka ilma Rahvapartei muudatusettepanekuta, keskenduksime pigem üle-euroopalistele lahendustele. me tahame ju ühte ainsat reeglistikku, mitte kahtekümmet seitset. suur tänu, härra Grosch! härra Kadri, suur tänu, tahaksin ka raportööri tänada vabandan ka oma kolleegi pärast, kes ei ole Itaalias lennujaamast eda-, edasi jõudnud. kõigepealt tahaksin öelda, et äh, meie toetame üldist orientatsiooni, aga äh, nüüd artikkel viis ja keelekasutus, selle puhul arvame, et äh, et ütlustamine oleks vajalik. me oleme valmis ka härra Vandaali muudatusettepanekut toetama, kus öeldakse, et sisevee navigatsiooni puhul peaks Euroopa Komisjon äh, seda teemat kaaluma. muidugi igal keelel on oma plussid ja miinused äh, ja teatud puhkudel võib lausa kummaline tunduda, kui kaks äh, sakslast peavad hakkama inglise keeles omavahel suhtlema Äh, rääkides nüüd äh, mitmesugustest dokumentidest, äh, siis tahame meie teie ettepanekut toetada, aga nüüd jõustumistähtaeg. jällegi oleme nõus muudatus äh,, raportööriga. kaks tuhat kolmteist peaks jääma jõustumistähtajaks. ja kolmandaks, ka härra Grosch rääkis sellest, see puudutab muudatusettepanekut kümme ja see puudutab ühtset raamistikku lootsiteenustele. meie fraktsioon arvab, et kui on meil vaja tõesti ühiseid protseduure, siis tuleb kokku leppida. millise metoodika järgi me käitume, aga me ei saa muidugi eeldada, et kõik olukorrad on sarnased Äh, osadel sadamatel on suuri raskusi, näiteks suurtematel sadamatel ja lootsiteenused võivad ka sõltuda aastaajast. Sõlt-, see sõltub kõik ilmast ja aastaajast, aga me toetame üldiselt muudatusettepanekut ning neljas ja viimane punkt, tahaksin tänada raportööri selle eest, et äh, ta soovib arvestada ka meie muudatusettepanekut äh, ja härra Milano muudatusettepanekut, mis puudutab äh, kohustusi. ja suur tänu ja nüüd roheliste esindaja, palun. suur aitäh. tahaksin öelda, et härra Sterksi raport meile sobib me oleme täiesti selle poolt, aga seda siiski tingimusel, et kui ta fakte arvesse võttes tõepoolest lihtsustab menetlusi ning seega lihtsustab ka meretransporti. mis puudutab jõustamiskuupäeva, soovime, et härra Sterks jääks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juurde nüüd äh, kompromissettepanekutest äh, andmekaitse teemal, ka need meile sobivad. ja number kakskümmend kaks, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, kaheksa, need kõik meile sobivad. nii et äh, põhimõtteliselt oleme me laias laastus temaga nõus, aga lahkarvamusi tekib keele osas. me ei ole küll sisulisest poolest lahkarvamusel. loomulikult peab olema ühine keel selleks, et tagada ka väiksem halduskoormus nii et suund ühise keele suunas on täiesti õige, ma saan aru, et võib-olla inimesi, kes on selle vastu, see muudab praegust olukorda. ja sellepärast jääme me oma muudatusettepaneku juurde artikli viis kohta, mis võimaldaks nii-öelda üleminekuperioodi väikestele sadamatele. me oleme siin määranud selle, et need sadamad, kus rahvusvaheline kaubandus jääb alla kümne protsendi, neil võiks olla kahe-kolmeaastane üleminekuperiood, et äh, ei tekiks äh, suuri erinevusi suurte ja väikeste sadamate vahel. peab ootama, et kõigil oleks aega piisavalt, äh, et kohaneda selle ühise keelesüsteemiga ja selle tahame välja tuua nii-öelda kompromissettepanekuga, kompromissettepanekuna komisjonile ning nõukogule, aga üleüldiselt ja kõiges muus oleme me härra Sterksiga nõus. Um, suur aitäh! ma arvan, et siin viimaste nädalate jooksul me oleme juba härra Sterksiga ka rääkinud sellest kõigest, suur aitäh ka härra Sterksile selle koostöö eest ja sellest, et ta oli nii valmis erinevaid kohtumisi organiseerima, aga siiski tahaksin siin tuua välja paar punkti. kõigepealt, mis puudutab härra Marinescu muudatusettepanekuid, ma arvan, põhimõtteliselt oleme me temaga nõus, aga aga see ei peaks olema kuskil määruses ega direktiivis kirjas, sellepärast et tegelikult need äh, piirangud jäävad sellest välja. Äh, mis puudutab inglise keele küsimust, läheksin siin härra Sterksiga kaasa, inimesed tõstatavad ohutuse küsimuse ja ütlevad, et kui on vähem segadust, siis äh, ka ohutus on suurem ja see on, tähendab, et me liigume õige eesmärgi suunas nii et niikuinii on laevameeskondades väga palju inimesi, kes räägivad tervet hulka keeli. me ei ole päris nõus jõustumistähtajaga. sobiks võib-olla kaks tuhat viisteist. peab tagama selle, et liikmesriikidel oleks aega võtta ka selle direktiivi arvesse oma eelarves ja nad peavad ju muutma ka oma infotehnoloogilisi struktuure. aga vaatamata paarile erimeelsusele, kui me nüüd homme hommikul selle üle hääletame, siis üldiselt me toetame raportit. härra Rike, palun. suur aitäh. kõigepealt tahaksin õnnitleda härra Sterksi suurepärase raporti eest, mis on nii tähtsal teemal ja tahaksin äh, viia sisse muudatusi omaenda muudatusettepanekutesse. loomulikult keeleküsimus on üsna tundlik teema, siin on ka vahe selles, kas me räägime ühisest keelest, loomulikult see oleks vajalik, võib äh, juhtuda, et äh, kahepoolsetes suhetes suheldakse teinekord siiski ka näiteks saksa keeles või hollandi keeles või malta keeles, juhul kui mõlemad pooled räägivad sama keelt. direktiivi eesmärk on lihtsustada olukorda, aga sellega me lisame siia uue kohustuse ja see võib äh, tuua kaasa tõelise probleemi, Prantsusmaal on olemas ka põhiseaduses äh, selleteemaline punkt, nii et põhimõtteliselt direktiiv läheks vastuollu Prantsusmaa põhiseadusega. nii et sidususe eesmärgil panen ette siit võtta ära oma muudatusettepaneku number kolmkümmend kaheksa, aga jätta siiski siia muudatusettepaneku number viiskümmend. nagu raportöör ise ka välja tõi, oleks kõige parem see, kui me jääksime seisukoha juurde, mis võimaldaks meil edasi tulevikku liikuda. minu teine märkus, ma olen nõus sellega, mida raportöör ütles ja seega teen ka et-, muudatus, ettepaneku siit võtta välja muudatusettepanek number nelikümmend kaheksa. nii et selles osas oleme me teiega täiesti nõus ja teie ettepanek on veelgi parem kui meie muudatusettepanek võtaksin tagasi ka muudatusettepaneku number nelikümmend äh, seoses sellega, mida öeldi äh, Lootsita sõidu kohta. veel kaks punkti. kui võimalik, siis äh, nüüd, mis rääg-, kui rääkida number, muudatusettepanekust number kolmkümmend kaks, ja mis puudutab jõustumistähtaega ja ka andmete edastamist, tahaksime hääletada eraldi siin esimese ja teise osa üle. nüüd äh, selle kohta, mida ütles proua Foster. raportöör soovib, et äh, direktiiv jõustuks võimalikult äh, vara, siin tekib taktikaline küsimus, kas äh, on õige see, et ähm, lähme nõukokku väga maksima-, maksimalistliku positsiooniga, öeldes, et äh, see on kaks tuhat kolmteist või siis ähm, hoopiski paneme kirja, et see on kaks tuhat seitseteist, võib-olla peaks leidma kuldse kesktee ja jääma aasta kaks tuhat viisteist juurde, sellepärast et nende süsteemide ellurakendamine toob siiski kaasa ka tehnilisi raskusi aga siin on tegemist lihtsalt äh, iga inimese oma hinnanguga, kas võib-olla me peaksime jääma väga range positsiooni juurde ja siis andma järele või siis hoopiski kohe alguses juba ütleme, et ütleme, et meile sobib ka kaks tuhat viisteist, aitäh. härra Van Dalen, palun. ma tänan, <clears throat> härra eesistuja ma tahaksin nüüd avaldada tänu konstruktiivse koostöö eest, eriti mis puudutab lootsi sõitmis, lootsita sõitmise loa muudatusettepanekuid. ma saan toetada teie ettepanekuid selle kohta. ma palun, et Rahvapartei vaataks veel kord läbi minu muudatusettepanekud, mis puudutavad keelekasutust. ma sõnastasin selle väga ettevaatlikult, ma ei tahtnud seda teksti osa väga koormata, nii et äh, komisjon võiks selle põhjalikult nüüd läbi vaadata. ma saan aru, Ella Kadri, äh, härra El Kadri seisukohta. me tõesti väga põhjalikult analüüsime seda ja ma esitasin just sellise muudatusettepaneku, kuna äh, terve rida õnnetusi on juhtunud ja inimesed on lausa surma saanud põhjusel, et ei suudetud äh, mõista üksteist, ei olnud seda ühte keelt, mida saanuks kasutada. ja reageering jäi sellepärast aeglaseks ega saabunud piisaval aja jooksul. nii et ma palun, et tõesti äh, te vaataksite selle muudatusettepaneku läbi ja kaaluge tõsiselt. ma tänan, härra Marinescu, palun <coughs> Uh, ma tänan, härra eesistuja. mina tahaksin komisjoni liikmetega arutada järgmist asja. Need muudatusettepanekud, mis ma esitasin. konventsioonis on öeldud, et laevade saabumine, lahkumine ja sadamas olek. meie oleme rääkinud siin dokumendis ainult sadamasse saabumisest ja lahkumisest, aga mitte sadamas olemisest. ja mul on küsimus, kas siis tekitab probleeme, kui me selle sõna sadamas viibimise sinna sisse paneme, sest nii on meie tekst konventsiooniga paremas kooskõlas. ma tahan öelda, et konventsioonis on ta terve äh, peatükk, kus räägitakse laevade saabumisest, lahkumisest ja sadamas olemisest nüüd, mis puudutab sõjalaevu ja teist eh, liiki laevu, seesama konventsioon välistab sõjalaevad täiesti ühemõtteliselt konventsiooni alt. samas direktiivis on laeva määratlus toodud, see jälle hõlmab igasuguseid merelaevu nii et ma arvan ka, et me peaksime eh, selgitama seda mõistet, mida me kasutame direktiivis ja sellepärast ma selle muudatusettepaneku tegingi. et sõjalaevad sõna selgelt jätta välja direktiivi tekstist. ma tänan, härra Marinescu. nüüd härra Karamitsos saab Euroopa Komisjoni nimel sõna. ma tänan eh, selle väga kasuliku mõttevahetuse eest ja eriti tänan raportööri väga sidusa analüüsi eest. me oleme temaga tuttavad juba pikka aega ja ma tean, et ta on selle valdkonna tippekspert ja on eh, mm, väga tähtis see, mis ta ütleb, see on kõik väga põhjendatud ja mõttekas. mul on mõned probleemid ja toon need teie ette. kõigepealt see tähtaeg. miks me panime siia kaks tuhat viisteist ja ütlesime, et kaks tuhat viisteist on just see õige ja siin me oleme väga eri meelt nõukoguga. nimelt on kaks õigusteksti, mida liikmesriigid peavad kohaldama, see puudutab informaatikat, tehnoloogiat, side eh, tehnoloogiat selleks, et eh, jälgida aluste liikumist ja samuti SafeCNeti realiseerimiseks. nimelt laevad peavad teatama oma positsioonist, muudatustest, kandma ette ja meil on seitsesada kolmteist või seitsesada neliteist jaama üle kogu Euroopa, kes saavad selle informatsiooni, nad on kõik omavahel eh, ühendatud Lissabonis asuva EMSA keskusega ning Läänemerel on üks keskus Kopenhaagenis ja Saksamaal on teine keskus veel, <clears throat> kes selle informatsiooni saab, nii et meil on väga hea äh, jälgimissüsteem liiklusinfo saamiseks. nüüd aastal kaks tuhat kümme tekib kohustus täita e-tolli nõudmisi ja sellest ajast peale informatsioon, mis puudutab kaupasid, kui neid veetakse, sealhulgas ka ohtlikke kaupasid, mille kohta on juba direktiiv ja SafeCNetis informatsioon, peavad kõik jõustuma. nii et tehniliselt on liikmesriikidel sellest ajast juba kohustus äh, omada infrastruktuuri selleks, et direktiivi nõudmisi täita. nii et ei ole mingisugust põhjust mingeid täiendavaid investeeringuid teha. nii et me arutasime pikalt nõukoguga seda, me jäime seal kaotajaks, aga ma loodame, et parlament toetab meid ja et palju varem jõustub see tekst ja et niimoodi kiiremini lihtsustuksid asjad, mida me ju taotleme selle direktiiviga. teiseks on see keeruline keele küsimus. ja siin ma tahaksin nüüd sellest tehnilisest küljest pisut eemalduda, nõukogu ütles, et vähemasti andmed, mitte suuline suhtlus, vaid andmed, mis edastatakse. ja see ongi ju peamine info edastamise viis laeva ja kalda vahel, samuti tolli ja laeva vahel, andmete edastus ja eh, ed andmeedastus peaks olema infokommunikatsiooni keeles, tehnoloogia keeles ja see on inglise keel. ja IMO konventsioon ja SOLAS näevad ka ette, eh, et tegelikult Äh, suhtlusel suulisel peab kasutama ühte IMO keelt ja neid on seal need, mida me kuulsime. aga mida see praktikas tähendab? Äh, sinna võib-olla lisanduvad veel mõned Euroopa keeled, mida praegu kasutatakse laevanduses nagu äh, vene keel, aga üldine keel, tavalisem keel on ikkagi inglise keel, mõnikord ka veel prantsuse keel lisaks ja Solase puhul see kõik juba toimib ja nii, et Solas soovitab inglise keelt vahendeid eh, üh, ühiseks suhtluseks kasutada, selleks et tagada laevasõidu ohutus. praktikas see juba toimib, on ka vastavad koolitused ja tõesti on vaja, juba nõuab konventsioon omada miinimumoskusi, teha läbi miinimumeksam, et omandada see miinimumtasemel suhtlus inglise keeles nii et need kõik, kes laevapardal on, peavad inglise keelt rääkima, võib-olla vähem tähtsatel ametikohtadel, mitte nii põhjalikult, aga tähtis on, et miinimum eh, keeleoskus oleks olemas suhtlemiseks. nagu ma ütlesin, on kaks rahvusvahelist konventsiooni, mis juba viitavad ühele ühisele konkreetsele laevanduses kasutavatele keelele. nüüd räägime lootsita sõitmise lubadest. kaks korda me tegime ettepaneku selline luba sisse viia, meie kuulus direktiiv lükati tagasi. nii et ei ole paha, kui nüüd kaks kaasseadusloojad otsustavad, et on vaja see lootsita sõitmise luba kasutusele võtta, siis on sellest abi kindlasti. see ei ole küll direktiivi peaeesmärk, aga kindlasti tasub seda teil nõukoguga arutada, kui aruteludeks läheb ja lõpetuseks need kaks elementi. nimelt laevade saabumine, lahkumine või sadamas viibimine. tõesti, teil on õigus, FAL konventsioonis räägitakse ka sadamas viibimist, aga me leidsime, et see on liigne ma ei tea, miks, võib-olla tõesti mõned laevad võivad jääda sadamasse igavesti, aga siiski me arvasime, et piisab sellest, kui me ütleme, me meie saabuvad ja lahkuvad laevad oleksid hõlmatud selle direktiiviga. aga ma ei arva, et sellega probleeme tekiks. ja nüüd sõjalaevad. sõjalaevad on sõnaselgelt äh, välja arvatud direktiivi kohaldusalast. Äh, nii et äh, seda nüüd siin veel eraldi öelda, et me ei hõlma sõjalaevu ma ei tea, kas seda on vaja teha, sest teistes ühendusõigusaktides juba on nad selgelt välja jäetud. aga kui on vaja näiteks nõukoguga asja põhjalikumalt arutada, siis ma ei arva, et siin teil probleeme selles osas tekiks. nii et eh, tähtaeg kaks tuhat kolmteist, jätke see alles võib-olla siis tõesti, kui nõutakse kaks tuhat seitseteist, siis kompromissiks on kaks tuhat viisteist või kaks tuhat kuusteist seal keskel aga olgu nii, mis puudutab keelt, siis me tõesti tahaksime eh, siin probleemid ületada, praktikas peavad inimesed olema suutelised ühises keeles laevanduses suhtlema. lennunduses ja laevanduses on see ju inglise keel ja selles nad peavad suutma miinimumtasemel suhelda. ja siis see lootsita sõitmise luba. ma arvan, et see nüüd juba on vaja teil nõukoguga kokku leppida kui kaugele sellega minna saab. vabandust, kui ma midagi unustasin, aga ma arvan, ma vastasin enamikule küsimustest. härra Stirks, kas te tahate midagi öelda? Eh, kõigepealt ma tänan kolleege, on paar punkti, millega ma tahaks jätkata. Ella Kadri ütles, et jah, me ei taha kuidagimoodi õõnestada seda süsteemi, me peame arvesse võtma ka kohalikke asjaolusid, et võivad olla väga erinevad, aga kui teil on ähm, mingi kohalik ametiasutus, mis lootsita sõitmise lubasid annab, siis tuleb äh, neid lubasid anda ikkagi eeskirjadest, teatud eeskirjadest lähtudes. ma kuulsin, kuidas merendussektori esindajad on äh, olnud rahulolematud selle üle, et need lootsita sõitmise lubasid võidakse vääralt kasutada või mitte optimaalselt kasutada ja see on üks asi, mida peab silmas pidama. nüüd tähtaeg. ma arvan, et me peaksime jääma aasta kaks tuhat kolmteist juurde, nii et võimalikult kiiresti üle minema sellele, nendele nõudmistele e. E-toll jõustub ju selleks ajaks ja tähtis on, et tõesti lihtsustamine toimuks ka teistes valdkondades võimalikult kiiresti. olen sellepärast selle aasta poolt. nüüd, mis puudutab keelt. Te teate, milline on minu soovitus. ma tegin selle kohta muudatusettepaneku, aga asi ei puuduta ainult ju siseveeteesid, ka merel on sidepidamine väga tähtis ja peame andma selge signaali. selle kohta on olemas rahvusvahelised konventsioonid ja ma tegin oma muudatusettepaneku, näeme, mida te sellest arvate igatahes hakkame seda ka nõukoguga arutama. aga ma kahtlen, et tekst jääb selliseks, nagu ta praegu on. ka plenaaril ta kindlasti muutub, aga homme me aru, hääletame siin komisjonis, ma võtan veel ühendust variraportööridega, olen ühenduses Euroopa Komisjoniga ja nõukoguga. nii et tänan teid, kallid kolleegid, ma loodan teie toetusele, tähtis on nüüd nõukoguga läbi rääkida. tänan Eh, kell pool kümme homme hommikul on hääletamine. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on eh, merenduspoliitika kuni aastani kaks tuhat kaheksateist ja käsitleme muudatusettepanekuid ja tegemist on härra Van Daleni raportiga. ja tänku ja voorzitter. suur tänu. lubage mul kõigepealt tänada kõiki kolleege lõpuks esitati meile üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut ja mul on päris hea meel, see näitab, et me tegeleme väga olulise teemaga. ja kõik töötavad väga intensiivselt, see on muidugi teretulnud. eelmine kord püüdsin ma grupeerida koos vali, variraportööridega muudatusettepanekuid. ja nüüd töötame me välja lõpliku hääletusnimekirja. võib-olla oleks pidanud selle juba hommikul välja jagama, aga kõige tähtsamad punktid, millega me tegelesime, olid järgmised. kompromissmuudatusettepanekutes on need ka välja toodud, need on kõik teile välja jagatud. Need merendusklastrid ja maksusoodustused. muudatusettepanek A peaks seda puudutama. paljud kolleegid soovisid, et sisemaa ja, ja meresadamad oleksid paremini seotud, nii et äh, meie meretransport oleks konkurentsivõimelisem maailma mastaabis. aga on ka selliseid küsimusi, mida ma kõigiga läbi arutanud ei ole, seega rääkisin siin praegu muudatusettepanekust või kompromissist A. nüüd kompromiss B see puudutab koolitust, väljaõpet. jällegi väga oluline, kui me soovime noorte tähelepanu tõmmata sektorile, siis ähm, peaks meie tekst olema äh, väga hea. muudatusettepanekud on tehtud mitmete kolleegide poolt. nüüd läheme artikkel kaheksa juurde, kompromiss C-ga, jällegi mu-, mitmed muudatusettepanekud olid oma sõnastuselt tegelikult sarnased. näiteks need, mis puudutasid ILO konventsioonide järgimist ja nii edasi. mitmed kolleegid tegid sõltumatult oma eh, muudatusettepanekuid Äh, muidugi väga äh, raske on kolme-nelja fraktsiooni muudatusettepanekutega arvestada. muudatusettepanek D. mina oleksin muidugi iseenda teksti eelistanud. see oleks viinud sisse niisuguse äh, plusspunkti süsteemi Eh, mis oleks võimaldanud rohelisemat meretransporti saavutada. aga loomulikult kiirustada ei tohi ja kompromissi vaimus ütlesin ma, et ma mõtlen järele. muidugi minu tekst on parem. loodan, et te arvate samamoodi ja kompromiss teie puhul näete minu hääletusnimekirjas et ma ei too esile oma teksti. on võimalus ka osade kaupa hääletada. vaatame, mis toimub, kõik sõltub äh, hääletusest komisjonis ja äh, ma palun, et vaadake minu tekst uuesti läbi. ma võin muidugi teie osas järg-, järeleandmisi teha, aga ma eelistaksin ikkagi, et komisjon oma arvamuse ütleks. Äh, ja veel üks väga lai temaatika, piraatlus. jällegi tehti väga palju muudatusettepanekuid, mis olid sarnased, nõuti rohkem sekkumist, rohkem täpsustamist ja Euroopa Liidu äh, ühistegevust juba viis-kuus muudatusettepanekut tehti selle kohta ja need olid väga sarnased, ma arvan, et neid kombineerides võib enamuse soovidele vastu tulla. ja lisaks sellele on mul veel muudatusettepanekud, millest ma tahaksin rääkida. kolleeg Tussas nimelt tegi terve rea muudatusettepanekuid, aga mul on väga raske toetada neid. Nad ei ole erapooletud poliitiliselt ja lähevad ka äh, nagu ühise äh, merepoliitika loomisest aastani kaks tuhat kaheksateist kaugele. seega ma ei saa nõustuda härra Tuustasega, aga te näete neid ka meie nimekirjades kolleeg Vessee tegi muudatusettepanekuid samuti, näiteks tahaksin mina rääkida viiekümne neljandast muudatusettepanekust. kolleegidega rääkisime sellest ka eelmisel nädalal komisjon soovib emissioonide kauplemissüsteemi ka meretranspordi puhul rakendada, ma olen enam-vähem nõus, aga see on väga spetsiifiline küsimus. tahaksin ära kuulata ka komisjoni arvamuse. praegu ei ole veel ka mingisugust selget vastust tulnud, kui kaugele Euroopa Komisjon on selle temaatikaga jõudnud ja seega ma hea meelega kuulaksin äh, Euroopa Komisjoni esindajalt, milline on nende seisukoht selle teema kohta. ja siis selle põhjal võime me ka oma hääletusnimekirja koostada. ma muidugi mõistan, kõiki muudatusettepanekuid ei ole võimalik siin läbi vaadata, see ei ole ka vajalik. meie töö toimus konstruktiivses vaimus ja täna pärastlõunal muidugi, olles teid ära kuulanud, teen teile lõpliku ettepaneku ja homme toimub siis äh, hääletus. suur tänu raportöörile. rahvapartei nimel härra Komutsakos, palun. see strateegia, mis äh, muud-, meretranspordi strateegiat aastani kaks tuhat kaheksateist puudutab, on väga oluline, arvestades praegust majandusolukorda erilist, e-, eriti. tal on suurepärast töö ära teinud. ma tahaksin teda tänada konstruktiivse lähenemise eest. just selline lähenemine on võimaldanud meil jõuda tasakaalustatud teksti arutamiseni. meie arvates on selles raportis neli väga tähtsat elementi, eelkõige Euroopa meretranspordi konkurentsivõime, sellega tuleb tegeleda kiiremas korras, kuna kolmandatest riikidest on tekkinud ebaõiglane konkurents. me ja, ja just sel põhjusel tahame me ka toetada riigiabimeetmeid. see on piisavalt raportis juba kajastatud. teine element. see puudutab hästi välja õppinud äh, meremeeste leidmist, personali leidmist kõige kõrgemal tasemel ja me oleme teinud ka vastavad muudatusettepanekud. mina muide tegin muudatusettepaneku ja Rahvapartei liikmed, teised Rahvapartei liikmed tegid ka äh, muudatusettepanekud, äh, raportöör võttis nad vastu. kolmas element millest ma tahaksin rääkida, on meretranspordi osa kliimamuutuste vastases võitluses. meretranspordile on mitmeid piiranguid seatud, see ei ole eriti oluline, aga ma usun, et meretranspordil on oma roll mm, kliima soojenemise vähendamisel me ei saaks äh, sellega seoses siiski lasta ka, äh, kaduma minna Euroopa meretranspordi konkurentsivõimel. ma arvan, et me oleme jõudnud nende muudatusettepanekute osas üldisele kokkuleppele. ma ei arva, et äh, nende suhtes kellelgi suuremat vastuseisu tekiks ning viimane punkt, millest ma tahaksin kõnelda, on piraatlus meie soovisime selles valdkonnas veidi ambitsioonikamad olla kui esialgne raportööri tekst. arvan, et ähm, me oleme päris hea tasakaalu saavutanud. mina ja minu Rahvapartei kolleegid oleme nende nelja elemendi kohta olulisi muudatusettepanekuid teinud selleks, et suunata teksti arengut õiges suunas. rohkem mingeid kommentaare mul ei ole, aga ma arvan, et me liigume õiges suunas, suur tänu! suur aitäh, nüüd äh, sotsiaaldemokraatidelt härra Flickenstein. suur aitäh, härra Van Dalen, kallid kolleegid, ka mina tahaksin tänada raportööri tema töö eest meil on nüüd juba väga hea tekst, mille üle me saame homme ka hääletada, aga siiski on paar punkti, mille juurde tahaksin tagasi pöörduda. härra Van Dalen, me tahaksime teada, äh, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekut B, milline on teie arvates äh, siin see positiivne külg võrreldes äh, muudatusettepanekuga number kakskümmend kaks, mis puudutab riigiabi. nüüd edasi muudatusettepanek kakskümmend neli. mida te sellega täpselt mõtlete? seda tüüpi konsortsiume Euroopa Liidus enam ei ole konteinerliinide osas. nii et sellega me ei saa sugugi nõus olla nüüd saastekvootidega kauplemine, nagu ka teie, ootame meie suure huviga komisjoni vastust selles osas. ja nüüd kompromissmuudatusettepanek D, te ütlete, et see on parem kui muudatusettepanekud number kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus. Te väidate, et tekst on nüüd parem, aga milline on sisulisest küljest siin ikkagi see paremuse poole liikumine täpselt. veel viimane märkus, kompromiss, ettepanek F, põhimõtteliselt võiksime sellega nõus olla, aga meie arvates teine osa, mis puudutab muudatusettepanekut number kaheksakümmend kaks, selle võiks siia lisada, sellepärast et me ei räägi ainult mitte sõjalaevade aspektist, sest me räägime siin meretranspordi tulevikust laiemalt. tuleb leida, leida ka lahendus sotsiaalsetele ja poliitilistele probleemidele nendes piirkondades ja samuti peame neid ki-, kohe kindlasti arvesse võtma, neid ei tohi sugugi siit välja unustada. veel kaks kiiret märkust Te rääkisite siin ühest suulisest muudatusettepanekust, mis puudutas endist muudatusettepanekut number üheksakümmend üheksa. otsin selle siit oma paberitest üles. siin on äh, palve teha koostööd Euroopa komisjoniga. kui me võtame nüüd näiteks Donau jõe, me ei tohiks siin tekitada mingisuguseid kartusi, millel ei ole tegelikult üldse alust. viimane märkus. meil paluti muuta meie muudatusettepanekut number kakskümmend kuus kus me räägime sotsiaalsetest aspektidest, loomulikult võiksime seda teksti parandada, aga teema peaks sinna edasi jääma. toona olla siis adopteeritud jõgi siin meie komisjonil. suur aitäh, räägin siin variraportööri Savissa nimel kõigepealt tahan tänada härra Van Dalenit väga ambitsioonika raporti eest. me tunneme teid meremehena. ja tahan tänada teid ka variraportööri nimel, et te võtsite arvesse äh, muudatusettepanekuid siin üheksakümne üheksas muudatuses ja et võtsite arvesse ka erinevate fraktsioonide arvamusi. me oleme täheldanud, et meretransporti peetakse järjest olulisemaks, eriti kui me räägime äh, keskkonnast ja loomulikult ei tasu siin ka ohutusaspekte kõrvale jääda. Euroopa Liit kindlasti mängib suurt rolli tulevikus meretranspordis ja see tuleb ka teie raportist selgelt välja. ja seda tuleks veelgi rõhutada keskkonnakaitse eesmärkidel soovime loomulikult emissioone vähendada, kuid muudatusettepanek viiskümmend neli seab liigsed piirangud. me tahame, et eesmärk pandaks paika hiljemalt kahe tuhande kümnendal aastal. ja seega me soovime, et meie sadamad oleks turvalisemad, et meie mere, meri oleks puhtam. ja see on ka väga selgelt kirjas teie raportis. nüüd piraatlusest. sellest te ise ka rääkisite ja loomulikult äh, riigid, kellel on otseseid probleeme piraatlusega, soovivad äh, teksti, mis väljendaks oma seisukohti veidi rangemalt. mis puudutab Reini ja Elvat, mina olen ühele lähemal kui teisele, nii et ei tohiks siin küll aga eelistada ei ühte ega teist piirkonda, ei tohiks rõhuda sellele, et üks koht on täp-, olulisem kui teine, kui me räägime strateegiast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani. see raport paneb paika strateegia tulevikuks ja ma olen kindel, et homme saame selle üle ka hääletada suur aitäh, nüüd äh, härra Bessee Roheliste nimel, palun. Merci. suur aitäh. Äh, tahaksin kohe ära öelda, et meil ei ole äh, suuremaid reservatsioone siin selle raporti suhtes ja homme hääletusel me seda raportit ka toetame. meil meeldib eriti äh, piraatluse teemaline kompromissettepanek. aga siin on siiski kaks punkti, mida tuleks täpsustada siin arutelu käigus. ja need tegelikult on küsimused pigem, mis on suunatud komisjonile ja mitte niivõrd raportöörile kõigepealt äh, meresaastekvootidega kauplemise küsimus, tahaksime teada, milline on komisjoni tahe selles osas ja igal juhul on meile oluline see, et raportis oleks kirjas eesmärk, mis määrab kindlalt paika selle, et meresektor ei tohiks jääda välja keskkonnakaitse valdkonnast. ta peab olema samal tasemel kõikide teiste sektoritega meie tegime muudatusettepaneku viiskümmend neli, nii et nii palju siis sellest ja meil oleks ka küsimus Euroopa registri kohta komisjonile. mulle on öeldud, et tegemist ei ole uue küsimusega. lisasime siia muudatusettepaneku selleks, et näidata seda, et registri, Euroopa register võimaldab võidelda mugavuslippude küsimusega. suur aitäh! härra Tussas kuue nimel, palun. τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής να τοποθετηθούμε επί του συνόλου. Aitäh! Eelmisel koosolekul otsustasime kõik võtta seisukoha terve selle ettepaneku kohta. nii et mis nüüd puudutab raportit kui tervikut, tahaksin öelda järgmist. selle idee seisneb konkurentsivõime suurendamises ja me tegelikult tegutseme kapitalistlike jõudude huvides laevandussektoris ja see kahjustab töötajaid, see kahjustab keskkonda ja see ta kahjustab ka eurooplasi üldiselt ning samuti ohutust ja rahu. siin viitan piraatlusele ja kõikidele teistele sündmustele, mida me oleme näinud viimasel ajal. juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendast aastast oleme olnud silma peal sellel, mis on toimunud selles sektor nii et kakskümmend viis aastat pärast äh, ühise meretranspordipoliitika loomisest äh, toimub ikka jälle üks ja sama. töölised, töötajad, sektori töötajad räägivad oma probleemidest ja siis jälle vaatame ümber selle poliitika ja kõigil peaks olema selge, miks see täpselt nii toimub seda sellepärast, et äh, nüüd on äriaspekt kinnitanud kanda laevandussektoris ning nad suudavad endiselt teenida väga suurt kasumit ja seda isegi kriisi äh, olukorras. aga loomulikult mitte kõik, sellepärast et väikesed ettevõtted äh, tallatakse siin jalge alla ja mõned neist on juba ka pankrotti läinud. raportöör ütles, et ta soovis ettepanekuid oma raportööri osa, oma raporti osas ja ta ütles ka, et härra Tusas ja mitte ainult mina, vaid ka terve meie fraktsiooni ettepanekud ei liigu päris samas suunas. aga kas me vähemasti oleme nõus ILO konventsiooni osas, mis puudutab meresektori töötajaid? ma loodan, et vähemasti selles osas me oleme nõus see ettepanek ei käsitle üleüldse kõige põhimõttelisemat probleemi. ma räägin õigustest, mida tunnustati juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal, nii et teie siin ei tunnusta ikka veel neid õigusi, mis tunnustati ometigi maailmas juba siis. tegemist on äh, seadusandlusega, mis kiideti heaks juba seitsmekümnendatel aastal, mis puudutab tööaega, töötajate ohutust ja töötingimusi, lepinguid, keskkonnaküsimusi. ja nendel põhjustel meie ei saagi teie argumente siin kuidagi toetada. vaatame, mis on kirjas meie muudatusettepanekus number nelikümmend kolm me räägime sellest, et siseriiklikku õigusesse tuleb võtta üle ILO konventsioon, mis kiideti heaks kahe tuhande kuuendal aastal, milles määratakse kindlaks meremeeste põhiõiguste tagamiseks minimaalsed piirangud ja samuti nende töötingimused. ja samuti sellel puudub siduv jõud siin on meremehed eh, juba ammu esitanud oma nõudmised nagu laevapersonali arvu suurendamine, seitsmetunnise tööaja kehtestamise eh, päevas ja nii edasi, nii et kas te ei taha seda ellu rakendada, kas te ei taha ellu rakendada rahvusvahelist õigust, mis kiideti heaks juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal? nii et sellepärast ma tegelikult ei tahagi väga siin süveneda sellesse küsimusse, ma räägin loomulikult terve oma fraktsiooni nimel. asi ei ole selles, et teil ei oleks arvamust meie ettepanekute osas Teil on oma seisukohad täiesti üle, olemas, aga lihtsalt meie seisukohad on teile risti vastupidised. tegemist on strateegiliselt olulise sektoriga, kuid terve selle sektori idee on selles, et sellest saaksid kasu võimalikult paljud inimesed mis puudutab nüüd äh, muudatusettepanekut kuusteist, tahaksin, et siin hääletataks osade kaupa. vabandust, äh, muudatusettepanek kuuskümmend. tahame rää-, hääletada eraldi selle osa kohta, mis puudutab Euroopa registrit. ja veel ühest muudatusettepanekust äh, tahaksime samuti osade kaupa hääletamist, see on äh, muudatusettepanek number kolmkümmend neli. see kutsub liikmesriike üles äh, parandama, räägib kahe tuhande kuuendast aastast, äh, kaasajastama olemasolevaid koolitusprogramme ja teine osa räägib äh, tingimustest pardal, lepingute miinimumtingimusi, mida tuleb kasutada kõikide laevade kategooriate puhul. inimesed, kes töötavad mitte ainult äh, laevadel, vaid ka inimesed, kes töötavad äh, sadamates ja samuti äh, seotud sektorites, näiteks turismisektoris hoiavad äh, väga rangelt silma peal selle üle, mida Euroopa Parlamendis otsustatakse ja nüüd tahaksin ka oma sõnavõtu kokku võtta. Scaramanga dokkidest on räägitud siin ikka ja jälle Thyssen Group, mis on väga suur hargmaine ettevõte, neil on, on Euroopa Liidus äh, kümneid laevandusettevõtteid ja sellega on seotud ka paljud teised sektorid, näiteks äh, terasesektor. Neil on ka kolm allveelaeva, mis on Scaramanga sadamas, mida nad keelduvad Kreeka valitsusele andmast, sellepärast et Saksamaal on laevaehitustehas, kes ehit-, mis ehitab seda tüüpi laevu ja millel on väga suuri majanduslikke raskusi, nii et me ei räägi siin mitte ainult majanduslikest probleemidest, vaid ka juba väga põhimõttelistest küsimustest, nagu näiteks ohutusteema. Need kõik on probleemid, mis ei kao mitte kuhugi ja ilmselt läheb olukord al-, ainult halvemaks, võtame näiteks Poola, Portugali või Hispaania laeva ehitustehased, seal on olukord täpselt samasugune, nii et peame oma, kogu oma poliitikat radikaalselt muutma ja kui me töötajaid usaldame, siis ma usun, et seda ka tehakse. nüüd saab sõna asepresident Riike. suur tänu, härra esimees kolleeg Vastoga tegime me mitmeid muudatusettepanekuid, kõigepealt äh, peab ütlema siiski, et äh, Peter Van Daleni raport on suurepärane, aga äh, muudatusettepanekud on tehtud eelkõige selleks, et meretranspordile antaks transpordipoliitikas rohkem tähtsust, sageli räägitakse meretranspordist kui millestki, mis, mis ei ole nii tähtis, seetõttu meie tahaksime tulla tagasi eh, näiteks eh, keskkonnaküsimuste juurde, eh, niisugune transpordiliik, meretransport muidugi eriti ei mõjuta kliimamuutusi, aga, aga mm, meretranspordi olukord heitmete osas on siiski halb ja loomulikult peab äh, meretransporti kõigi teiste transpordiliikidega arvestama kui, äh, kui midagi väga olulist, mida äh, peab arendama äh, struktuuripoliitika raames, kasutades ära projekte Marco Polo ja teisi projekte. muudatusettepanekud on tehtud lihtsalt täiendamise mõttes, aga järgivad siiski raporti üldsuunda. suur tänu ja härra Kalamitsus komisjoni nimel, palun. suur tänu raportöörile väga hea raporti eest, suur tänu ka hea arutelu eest, kuulasin ära mitmete parlamendisaadikute seisukohad täna pärastlõunal ja nüüd tahaksin tagasi tulla ühe küsimuse juurde, mis puudutas just sotsiaalseid aspekte meretranspordis ja avaldas mulle suurt muljet jõulise esinemise tõttu härra Tussaselt. ma arvan, et me peaksime mõistma, et sotsiaalne dimensioon meie strateegias on kõige tähtsam ja seetõttu on ka eh, kavas järgnevatel aastatel meie peadirektoraadis selle teemaga tegeleda. me eh, omistame sellele temaatikale suurt tähtsust, Ähm, me tahaksime oma teadmised, oskusteabe siiski Euroopas alles hoida, mitte ainult meretranspordile, vaid kõigile kaasnevatele sektoritele samuti. ja nüüd tulen kahe-kolme küsimuse juurde tagasi, mis siin tõstati. kõigepealt emissioonide kauplemisskeem. me oleme väga palju küsimusi selle kohta saanud tooksin kõigepealt välja selle, et kahekümne kolmandal aprillil eelmisel aastal võtsid nõukogu ja parlament vastu ühisotsuse, kus öeldakse väga selgelt, et tuleb seada eesmärgilt läbi rahvusvahelise merendusorganisatsiooni, mis on eh, kohustuslikud liikmesriikidele ja e kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat üksteist eh, peab Euroopa Liit vastava ÜRO konventsiooni heaks kiitma ja alles siis eh, liitume me rahvusvahelise raamistikuga. tahaksin nüüd nõukogu ja Prantsus parlamendi liini selgitada. soovitakse, et rahvusvaheline läbi rahvusvahelise merendusorganisatsiooni saavutatakse üldne kokkulepe ja kui seda ei saavutata kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks, siis äh, valime meie regionaalse lähenemise. kõik on väga lihtne. kui, kui me ei suuda rahvusvahelise kokkuleppeni jõuda selles küsimuses, siis tulemuseks on see, muide merendussektoris on see väga lihtne, lihtsalt laevad lähevad teise lipu alla. mis me ka ei sooviks saavutada emissioonide kauplemises, me ei suuda seda saavutada, üksi ei suuda saavutada ja see, mis praegu meil julgeolekut ja kesk, keskkonnakaitset puudutab, see, see ei võimalda meil siiski kõike kontrollida. seetõttu äh, toimus Koreperis eelmise aasta lõpus üks arutelu, selle tulemusel esitas ka eesistujamaa deklaratsiooni järgmise merendus- ja keskkonnakaitse eh, komiteele. seal öeldakse, et Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku leppinud jätkata jõupingutusi kollektiivselt vähendada eh, kasvuhoonegaaside emissioone ning seoses sellega liikmesriigid on kohustatud läb, läbi IMO koostööd tegema, et ei tekiks süsinikuleket, konkurentsimoonutust eh, ja et jõutaks kokkuleppele kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembri lõpuks. me oleme konkurentsimoonutustest väga teadlikud eh, ja seetõttu tahamegi eh, rahvusvahelist kokkulepet liikmesriigid, Euroopa Liit peaksid minu meelest saavutama selle rahvusvahelise kokkuleppe ja nüüd TTS on siiski kommertsküsimus. teine küsimus on, kas on vaja luua fond ja millised oleksid tehnilised üksikasjad selleks, et rahvusvahelisel tasandil vähendada äh, kasvuhoonegaase? nüüd riigiabist ja konkurentsivõimest. mu meelest on väga tähtis praeguse kriisi tingimustes jätta riigiabi suunised puutumata. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks võib-olla tuleme välja mõnede muudatustega, aga praegusel hetkel on näha ainult positiivseid tulemusi. me ei ole äh, Äh, oma laevu veel kaotanud konkurentsile väljaspoolt. Äh, pigem vastupidi, me, mõned äh, laevad on juurde tulnud Euroopa liikmesriikide ähm, la-, laevaregistritele, aga vähemalt me oleme vältinud seda, mis kaheksakümnendatel aastatel toimus. paljud laevad lahkusid meie lippude alt, palju, suurenes tööpuudus ja nii edasi. seega praegu jääme oma sätete juurde. ja nüüd muudatusettepanekud, mis te olete teinud, kui te soovite, ma äh, vaatan need läh-, kähku läbi. kompromiss A, kindlasti me näeme, et selles, selles on oma kasu. B jällegi kasulik, tuleb kasuks sellele teemale, võib-olla võib isegi veelgi rohkem teha, aga nagu ma ütlesin, see puudutab see meie ka sotsiaalkava ja veel üks täpsustus kompromiss C puhul on vaja välja tuua see, et äh, kompromiss ettepanekut üldse äh, peaksid keskenduma ILO konventsioonile, ülejäänud võiks sealt välja jätta. see puudutab sektorisiseseid kokkuleppeid, aga tegelikult on juba praegu olemas direktiiv mis võeti vastu kahe tuhande üheksateist, kahe tuhande üheksandal aastal, eh, mis kohustab eh, ühinema ILO konventsiooniga, seega ühendus on kokku leppinud sotsiaalpartneritega koostööd eh, teha. ja nüüd on vaja lihtsalt ratifitseerida see konventsioon, sest siiani muide on ainult üks liikmesriik, eesistujamaa Hispaania selle ratifitseerinud. minu meelest on väga tähtis, et ka teised nii kiiresti kui võimalik ratifitseeriksid selle. teiseks, mul ei, ei ole tee kohta midagi eriti lisada e. E puhul on oluline piraatluse vastase võitluse aspekt, väga palju on juba ära tehtud ja ma arvan, et me võime siin ka eh, viidata sellele mida rahvusvahelise mereohutusagentuur teeb ja, ja äh, rääkida ka Atalanta tegevusest, kes aitab äh, laevu piraatlusest ohustatud aladel. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kus kutsutakse üles äh, Reini navigatsioonikomisjoniga koostööd tegema, ma ei tea, kas seda on vaja välja tuua. me peame Najades kahe raames koostööd tegema, see on uus koostööettepanek, mis äh, puudutab kõiki komisjone, olgu siis Reinil või Donaul või, või ÜRO-s või Euroopa Komisjonis ja nii edasi. ma arvan, et see peab olema üldisem, see punkt. ja järgmiseks Euroopa register. jälle üks vana habemega lugu. mul ei olegi palju lisada. muidugi me toetame mõnda ideed, mis siin välja käidi, aga see kogu temaatika on nii keeruline. sellepärast ma rääkisingi, et jäägem praegu oma, eh, oma riigiabi reeglite juurde ja see, mis me kaheksakümnendatel aastatel tegime, kahjuks seda me enam korrata ei saa, suur tänu Mister...! ma tänan. härra Komusakos, kas te soovisite lühidalt veel sõna? Eh, jah, ma tahtsin vaid tõstatada kolmekümne kolmanda lõike küsimuse, kus on palutud osade kaupa hääletada. härra Tuusas vist ei saanud aru, mida me selle lõikega silmas peame. meie täienduse mõte on kaitsta inimesi, sest kui meil ei ole minimaalset arvu kehtestatud meeskonnale, siis eh, konkurentsivõitlusest tulenevalt sellest miinimumist ei tarvitseta üldse kinni pidada ja lähemisviis on meil samasugune nagu härra Tuusaselgi selles. aga nüüd muudatusettepaneku viiskümmend kaks juurde tulles. Vlasto ja Rike muudatusettepanek. ma tahaksin teha siia veel juurde suulise muudatusettepaneku, mis võib-olla on ka raportöörile vastuvõetav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 νομίζω ότι κινείται σε μια πιο... Σε, σε... Ma arvan, et see oleks vähem range sõnastus. Can asendada should või williga. Ja ma arvan ka, et autor on päri e, selle muudatusettepanekuga. Ja nüüd e, viimane märkus puudutab kompromissettepanekut D. Rahvapartei nimel soovin, et see kompromiss kompromissettepanek hõlmaks muudatusettepanekuid kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli, mis tulid Lastolt ja Kuunilt. nii et D oleks nagu selline mm, kuutkümmend kolm ja kuutkümmend nelja hõlmav kompromissettepanek. Äh, ma ei tea, kas te juba varem meile ütlesite, millistes valdkondades soovite teha suulisi muudatusettepanekuid. kui te seda ei teinud, siis loomulikult, eh, kui läheb hääletamiseks ja kui on vastuväide, siis me ei saa neid suulisi muudatusettepanekuid hääletusele panna. aga suulisi ettepanekuid saame hääletada sellisel juhul, kui meid ette on nende kohta informeeritud. mul ei ole siin hääletusnimekirja ees ja ma ei tea, kas need on nüüd uued eh, suuliste muudatusettepanekute soovid või on need vanad, millest meid on juba informeeritud härra Kross ehk valgustab. ma teen väga lühidalt. härra esimees, kolleeg ütles, et ta saadab sekretariaadile need kirjalikult, need ettepanekud et mingid arusaamatud siin ei tuleks, aga Rahvapartei nimel me teeme homme ühe suulise muudatusettepaneku aga homseks meil on selgus majas, kas meil on probleeme annetusnimekirjaga või mitte. tänan. härra Van Dalen, palun. ma tänan, härra esimees. on veel paar punkti, eh, mida on vaja käsitleda. kuulanud nüüd ära märkmused. võtame härra Bessee muudatusettepaneku number viiskümmend neli. ma nüüd äh, kuulsin komisjonilt väga selget seisukohta, äh, mis tähendab seda, et minu äh, hääletusnimekirjas peab selle muudatusettepaneku vastas olema miinus. ja härra Fleckensteini ettepanek see puudutas muudatusettepanekut kakskümmend kaks. nüüd kompromiss B lähtus sellest, et riigiabi ei tohi anda, aga võidakse teha sellest nõudest erandeid tingimusel, et eksisteerib kokkulepe ja et riigiabi eeskirjadest peetakse kinni. minu arvates see riigiabi küsimus on väga tähtis sotsiaaldemokraatide fraktsioon tahtis selle välja jätta ja sellepärast ma tegingi kompromissettepaneku B ja minu arvates on see pisut parem kui esitatud muudatusettepanek. minu arvates need olidki kõige tähtsamad punktid, aga härra Fleckensteini kohta tahaksin ma veel öelda järgmist muudatusettepanek kaheksakümmend kaks või oli see kaheksakümmend kolm? nimelt, kas ma sain teist õigesti aru, te tahtsite teist äh, lõiku seal veel või kolmandat lõiku lisada? see puudutas äh, kalalaevu ja muid laevu. ma ei ole päris kindel, kas ma sain aru, mida te taotlete Mr Fleckenstein, could you shed some light on härra Fleckenstein, äkki te räägiksite lähemalt, mida te palusite raportööril vaadata kaheksakümne kolmanda puhul? moment, jaa, äh. tõepoolest, kaheksakümne kolmandas muudatusettepanekud, muudatusettepaneku lõpus on juttu sellest, et on üleüldine lähenemisviis, piraatluse vastu võitluses või vähemasti peaks olema selline ühine lähenemisviis. oma kompromissettepanekus te ütlesite täiesti õigesti kõik, aga tähtis on, et oleks ka rahu ja arengu plaan. ei tohi unustada seda täielikult, aga teie kompromissiga oleme päri. hästi. Eh, jah, see oli siis muudatusepanek kaheksakümmend kolm. tegelikult ma ei tahaks teie ettepanekut vastu võtta, nimelt eh, selles ühenduse meretranspordi poliitika raportis, kas me ikka peame nii üksikasjalikult sellest rääkima, arvestades, et meil on siin üks punkt piraatluse kohta ja juba parlament on ka ühispositsiooni vastu võtnud piraatluse kohta, aga see on minu seisukoht ja kui fraktsioonid teisiti arvavad, siis ma pean lihtsalt austama nende seisukohti, aga minu isiklik arvamus küll on, et see viimane osa muudatusettepanek kaheksakümmend kolm ei ole vajalik. ma usun, et homseks hääletamiseks on meil kõik seisukohad niimoodi selginenud ma tänan, järgmine päevakorrapunkt on meil eh, Läänemere piirkonna strateegiaraport. härra Kuun, palun. ma tänan, härra esimees. Eh, transpordikomisjonina on meil sõnaõigus Läänemere strateegiapiirkonna me oleme piirkonna strateegia kohta ja mina olen selle raporti autor. siin me koondame tähelepanu, vabandust, arvamuse autor, siin me koondame tähelepanu nii transpordi aspektile kui ka turismi eh, aspektidele, sest meie komisjon ju tegeleb mõlema valdkonnaga Euroopa Liidus. ja minu kolleegid, kes olid fraktsioonide variraportöörid, on üles näidanud suurt koostöövaimu, teinud muudatusettepanekuid ning mm, esitatud ettepanekud olid väga positiivsed ja ma üritasin nad arvesse võtta täiel määral. nimelt asi puudutab üle-euroopalisi võrgustikke ja Aadria mere, Skandinaavia äh, koridor, need on väga aktuaalsed teemad Euroopa Liidu jaoks. me oleme teinud kaks kompromissettepanekut just meid puudutavate aspektide kohta. ka raudtee e, ühendus idasuunal on aktuaalne. Mm, ja e, kaubavedu äh, ida suunal Euroopa Liidu sadamates, selle kohta on proua Savisaar ja härra Marinescu teinud muudatusettepanekud. ja äh, äh, üle-euroopaliste telgede nagu TEN1 laiendamine Berliinist Skandinaavia suunal Rostoki kaudu läbi Taani, selle ettepanekuga me jäime ka nõusse aga loomulikult äh, palju on dubleerimist transpordi vallas ja mm, siila muudatusepanek number kaks on midagi, mida me leiame, et muudatusettepanek on küll õige, aga kordab juba öeldut ja sellepärast me sõnastaksime selle pisut teistmoodi ja oleme selle sõnastuse vastu, mis härra Siile välja pakkus. sest see, millest on juba räägitud, seda ei tasu üle korrata. ja tähtis on ka silmas pidada, et transpordi ja turismi aspekte ka, ka ei liialdataks ja ikkagi piir-, Regionaalarengu komisjon on olnud äh, juhtkomisjon selle teksti koostamisel. nüüd, mis puudutab meretranspordi heitmeid ja kas see peaks olema ka kajastatud Läänemere piirkonna strateegias, me arvame, et võib-olla ei tasuks sellest siin rääkida ja nüüd äh, sidemed kolmandate riikidega, ka sellest oli juttu muudatusettepanekutes. Nendega me saame nõusse jääda. tähtis on, et meie Läänemere piirkonna strateegia koondaks tähelepanu keskkonna seisukohast tõhusatele vedudele ja siin on just meretransport väga aktuaalne, raudteetransport väga aktuaalne. ja me ju just äsja rääkisime merendusstrateegiat, tähtis on silmas pidada, et see oleks eh, parem, tõhusam, see merendus, kui raudtee, mm, vabandust, maanteetransport. nüüd Eh, turism, eh, Hansalinnad eh, Läänemere piirkonnas. turismifilosoofia, ringturism, need on need valdkonnad, mida me peame turismis prioriteetseks. nii, ma tänan üheksateist head muudatusettepanekut tulid ja me saame nendega hästi nõusse jääda. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Baltšitis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegai pranešėjai už atsakingai atliktą darbą, rengiant nuomonės projektą. Ma tänan kolleege tehtud töö eest. tänan ka nende kohtumiste eest, mis meil toimusid sel teemal. me arutasime raportit väga põhjalikult. Läänemere piirkonna strateegia eh, tulevase ühtekuuluvuspoliitika kontekstis eeldab, et me läheneme sellele teemale väga laiapõhjaliselt raportis räägitakse erinevatest transpordiliikidest, meretransport, raudteetransport ja nii edasi. ja räägitakse tõhusate transpordisüsteemide loomise vajalikkusest, mis hõlmavad kõiki kaheksat Läänemere-äärset riiki. aga äh, ma juba ütlesin, ma hästi ei mõista miks me ei toeta seda algatust, kus räägitakse, et on vaja eh, Läänemere piirkonnas ühised transpordisüsteeme. me rääkisime sellest teises töörühmas juba pikalt. asi oli ju selles, et Euroopa Liidu kodanikele paremaid transpordivõimalusi pakkuda. aga selline lähenemisviis äh, annaks väga palju juurde kogu Euroopa Liidu tasandil. rohelised on teinud selle kohta väga häid ettepanekuid. ja häid ettepanekuid on tehtud ka teadus ja arendustegevuse vallas eh, transpordisüsteemide väljaarendamiseks. nüüd päikeseenergia ja tuuleenergia kasutamine, ka need on väga tähtsad aspektid Läänemere piirkonna jaoks. kui me toetame kaheksateistkümmet muudatusettepanekut üheksateistkümnest, siis omandaks see arvamus suurema kaalu. ja regionaalkomisjoni raport lõppkokkuvõttes paraneks sisult. ning äh, selleks tõuseks tulu Läänemere piirkonna edasisele arengule. nii et ma palun, et te toetaksite meie muudatusettepanekuid. ja nüüd saavad sõna liberaalide nimel proua Maisner. ma räägin jälle proua Savisaare nimel. tema on endiselt veel, reisib, ei ole veel kohale saabunud. ma tänan Alde nimel ka eelkõnelejat. kui proua Savisaar tulnuks äh, rattaga äh, Eestist siia, siis võtaks veel rohkem aega kui lennukiga. proua Savisaarele meeldib rattasõit, aga Mm, kui ta rattad kasutaks, siis saabuks ta alles nädalavahetuseks. nii et Läänemere strateegia. see on esimene makrostrateegia selle piirkonna jaoks, aga me peame mõtlema eesmärkide peale, mida me seame, sest see peaks olema eeskujuks Läänemere piirkonna strateegia eeskujuks teistele makropiirkondadele tulevikus. Läänemere piirkond on väga tähtis piirkond Põhja-Euroopas aga transport on seal mitte väga arenenud, samas on transport väga tähtis siseturu edenemisele, nii et väga palju tuleb Läänemere piirkonnas ära teha just transpordi vallas, Läänemere riikides. ja väga palju finantstoetust kulub selleks ka, näiteks Soome ja kolm Balti riiki ei oma pea üldse raudteeühendusi ja me kõik samas oleme nõus, et kaubavedu ja reisijate vedu peaksid eh, ennekõike toimuma raudteed pidi ja alles siis maanteed pidi. samas me peame ka mõtlema keskkonnasõbralikuma eh, meretranspordi peale ja sellest juba räägiti mm ja sellest on ka härra Kuhn oma arvamuses rääkinud, aga on üks küsimus, mida üldse ei ole mm, käsitletud arvamuses ja see puudutab ähm, sidemeid äh, naaberriikidega ja mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega, näiteks Venemaaga. nimelt äh, piiriületuskohad peavad samuti käsitlemist leidma, kui me räägime Läänemere piirkonna edasiarendamisest. me teame, et on olnud lausa dramaatilisi arenguid piiripunktides ja meil on vaja sidusat arengut Läänemere piirkonnas, aga samas mõelda ka selle piirkonna sidumise peale ülejäänud maailmaga. nüüd turismi aspektid. see on valdkond, mis kuulub otseselt meie komisjoni pädevusse ja turismi on peetud väga prioriteetseks ka Lissaboni lepingus. nii et tähtis on juhtida sellelegi tähelepanu ja härra Kuhn on seda ka teinud, ta ütles, et väga palju on võimalik ära teha Läänemere turismi edasiarendamiseks. varasematest raportitest on selgeks saanud, et meil on üsna suur üksmeel ja minu fraktsiooni nimel võin öelda, et me toetame enamikke märkusi ja muudatusettepanekuid, mis on tulnud teistelt fraktsioonidelt nii et saab näha. ma arvan, et homme sünnib hääletamisel väga kena kokkulepe. härra Kramer Roheliste nimel. Eh, mina olen proua Haukeni esindaja siin, meie variraportöör ei saa kohal olla praegu. jah, Läänemere piirkonna strateegia eh, ka tuleb eh, positiivselt edasi tegeleda raudne eesriie on langenud aastaid tagasi, aga see mõttelaad, mis seondub selle eesriidega, on endiselt alles väga paljudes eh, kohtades Euroopa Liidus ja ka eh, Balti riikides. paljud leiavad siiski, et Euroopa Liit lõpeb eh, Berliiniga ja ei kulge rohkem edasi. ja sellega asi piirdub, aga meil on ju Skandinaavia meil on vaja mõelda sidemetele põhja suunas, aga samuti lõuna suunas ja kindlasti on vaja arendada edasi Läänemere eh, strateegiat taasühinenud Euroopa Liidus. siin juba räägiti, et turism on väga tähtis valdkond ja seda ta on. mitte ainult sellepärast peame sellega tegelema, et paneme turismikomisjon, aga Lissaboni eh, lepingus on spetsiaalne artikkel selle kohta, et tuleb edendada keskkonnasõbralikku turismi. nii et turism ei tohi hävitada äh, keskkonda, me ei tohi korrata neid vigu, mis me oleme teinud Vahemerel, sest kui me hävitame looduskeskkonda turismiga, siis me hävitame lõppkokkuvõttes ka turismi. nii et tuleb olla ettevaatlik. jah, raudteeühendustest juba rääkida Rail Baltica on väga keskne teema. ja Läänemere riigid, Balti riigid üritavad teatepulka anda käest kätte. leedukad ütlevad, et meie ei tea midagi, sest poolakad midagi ei tea, lätlased ütlevad, et nemad leedukate pärast ei saa midagi teha ja eestlased jälle viitavad lätlastele mm. ja me peame mõtlema ka sidemete peale Soomega ja Peterburiga, vähemalt seda on Euroopa Liidul vaja. Äh, nii et kõik, mis jääb ida poole, Marseid ja Vahemerd, on kergem ühendada Skandinaavia Rostoki kaudu kui mingit teist teed pidi. Euroopa on ju niivõrd muutunud ja mul on hea meel märkida, et siin juba räägiti sellest ring, sellest äh, jalgrattaturismist, mis on väga-väga aktuaalne. tänan, et ka sellest oli juttu, nii et ma tänan veel kord raportööri, äh, variraportöör Haukeni nimel. Well as... tundub, et me oleme nüüd adopteerinud ka jalgrattad lisaks toonale ja nüüd DCR-i nimel. härra Siile, palun tahaksin kõigepealt avaldada tänu härra Kuunele ja ma tahaksin teisi kolleege ka tänada. mul on hea meel, et transpordikomisjon läheneb väga professionaalselt Läänemere transpordiküsimustele. muide, eh, Läänemeri on väga oluline kogu Euroopa Liidule ja, eh, ja samuti ka transpordiküsimused nõustun nendega, kes ütlevad, et Rail Baltica on kogu kontekstis väga oluline element. Te ehk teate, et nii suuri projekte liikmesriigid üksi ei suuda rahastada, isegi mitte ühtekuuluvusfondist, seetõttu tuleb arutada võimalusi TEN-projektide kasutamiseks. aga ma tulen selle juurde veel tagasi. ja nüüd see ebaõiglane sadamate konkurents Läänemerel. me ei räägi praegu ainult Euroopa Liidu liikmesriikidest, sellel merel on ka Vene sadamad, Kaliningrad, Peterburg, kahjuks ei ole äh, Venemaa siiski vastanud meie kriteeriumidele. ja nüüd keskkonnatingimustest. kui Venemaad ei kaasata, siis ilmselt mingeid tule-, tulemusi ka ei saavutata. rahvusvahelise Mereorganisatsiooni lepingud on hea näide selle kohta. Venemaa võib äh, Läänemerel hoopis teistmoodi käituda kui Euroopa Liidu liikmesriigid. proua Savisaar on kirjutanud siin muudatusettepanekus lepingutest mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega, viidates eelkõige Venemaale, aga minu muudatusettepanek üheksateist tahaks sellest kontekstist kaugemale minna Euroopa Liidul on eelarve piiriüleste äh, projektide rahastamiseks, see puudutab nii Venemaad, Valgevenet kui ka teisi Euroopa Liidu väliseid riike. selle dokumendiga nüüd saab toetada äh, vajadust investeerida nendesse projektidesse. aga muidugi äh, see temaatika ei ole oluline mitte ainult Soomele, Lätile või Eestile, kogu Euroopa Liidul on see tähtis. härra Rubiks, palun. suur tänu. ma sooviksin alustada kõigepealt avaldades tänu härra Kuunile. ta on püüdnud arvestada mõnikord väga erinevaid arvamusi, mis puudutavad seda dokumenti. üldiselt on makroregioon äh, midagi uut Euroopa Liidu mastaabis ja äh, kui me nüüd täna Läänemere strateegiast räägime, siis tegemist on sellise regiooniga, mis äh, tegelikult puudutabki peaaegu ainult Euroopa Liidu liikmesriike, aga on ka selliseid riike, kes on küll Läänemere ääres, aga mm, pole seotud Euroopa Liidu, Euroopa Liiduga. strateegia puudutab sadat miljonit inimest, keda ühendab majandustegevus mm, ja kui rääkida eh, transpordikoridoridest, siis eh, kuna ma olen uus saadik parlamendis, siis ma ei mõista, mikspärast need transpordikoridorid on nii lühikeseks jäänud. meil ei ole praegu mitte ühtegi pikemat transpordikoridori, mis võiks ühendada Berliini, läbides siis eh, Euroopa, jõudes kuni Riia ja Tallinnani ma muidugi mõistan, et Euroopa Liit teeb head koostööd Venemaaga, aga mõnedes küsimustes ei ole me ähm, majandusarengu suhtes kokkuleppele jõudnud. vaadakem näiteks, miks meil on üldse moodustatud äh, makroregioonid kõigepealt on selge see, et äh, et meile teevad muret keskkonnaküsimused ja ökoloogia, aga ka majandusküsimused. sellega võib nõustuda, aga aga millistele ressurssidele tugineda, kui me neid küsimusi lahendada soovime? Äh, praegu ei ole selleks vastust ühtekuuluvusfondi ja liikmesriikide vahendid ei ole piisavad. mõni aeg tagasi äh, toimusid Rostokis Läänemere alased konsultatsioonid, osul-, konsultatsioonid, osalesin sellel foorumil ja me rääkisime nendest küsimustest äh, ka Euroopa Komisjoni esindajate juuresolekul. pean ütlema, et ma ei kujuta ette Euroopa kaarti viie, kuue või kümne makroregiooniga. samas kui eh, makroregioonidel ei ole mingeid vahendeid. igal makroregioonil on ju vaja teatud majandussidemeid seetõttu peaks Euroopa Komisjon rohkem mõtlema võimalustele niisuguste projektide elluviimiseks. vaadakem neid äh, ettepanekuid, mis selle tänase dokumendi kohta on tehtud. ühtekuuluvuspoliitikat ei ole üksikasjadeni läbi arutatud äh, aga üldiselt võib öelda, et eh, praegune raport on edasiseks tööks hea alus ja me toetame seda. härra Kuun, kas te soovite vastata? suur aitäh. mul on suur rõõm näha, et mõnes mõttes oleme me siiski siin ka nõus, ühtekuuluvuspoliitika tähendab seda, et liikmesriigid töötavad koos, vaatamata sellele, kui kõrge on nende arengutase, aga selleks on vaja transporditeljed välja töötada. ligipääs regioonidele on väga oluline, eriti juhul, kui tegemist on kaubaveoga peab olema võimalik äh, jõuda kõikide sihtriikideni, riikideni, kus elavad tarbijad. meie oleme transpordipoliitika eksperdid ja äh, seega peame tagama selle, et loodaks vajalikud tingimused äh, selleks, et need transporditeljed ka välja töötatakse, eriti just raudteetranspordi osas, ja nii loodaks ka ühendused naaberriikidega. ja selles osas on Balti riikidel siin eriti suur roll mina olen loomulikult äh, selle poolt, et võetakse arvesse näiteks muudatusettepanekuid viisteist ja kuusteist, mis tegelikult on äh, teksti juba ka lisatud. tahaksin pöörduda ka proua Maisneri poole. ma arvan, et äh, me räägime sadamate konkurentsivõimest, siis tegelikult seda mainis juba ka härra Tsiile, nii et me ei tohi siin taanduda sellest, et Euroopa poliitika ikkagi tugevdaks Euroopa sadamate konkurentsivõimet. ja nii on kirjas ka merepoliitika konkurentsivõimest rääkivas dokumendis me peame ka järgima keskkonnanõudeid ning samuti ohutusnõudeid, sellepärast et kui seda ei tehta, siis tegemist oleks ebaõiglase konkurentsiga. härra Kraamer, me oleme nõus sellega, et turismil on majanduses väga oluline roll Balti riikides ja siin on jällegi peamiseks mõisteks just nimelt ligipääs olgu siis tegemist kas lühimaa või kaugmaa transpordiga, turismisektoris on see väga oluline ja kas me räägime siin isegi ähm, jalg, jalgrattaturismist, ka see on väga oluline, kõik oleme selles veendunud igas, igal juhul igat tüüpi turism on siin suure tähtsusega. nüüd äh, äh Rail Baltica, seda mainisid äh, mitmed saadikud ja loomulikult töötame selle suunas, et ka see infrastruktuur välja töötataks. koostööd tuleb teha nii kahepoolselt kui ka kolmepoolselt, et täpselt äh, jõuda üksmeelele selles osas, mida täpselt üritatakse saavutada. tahaksin välja tuua veel ühe olulise aspekti äh, see on see, et meil peab olema selge, kuhu me tulevikus saame Balti riikide regioonis ka ehitada tuulikuid, offshore tuulikuid. ja seda nii, et see ei takistaks meretransporti, Läänemeri, Läänemerel toimub tohutu tihe liiklus kui me vaatame kaarti, siis näeme, et on, et ohutut meretransporti on seal väga raske tagada. ja sellega peab täpselt kindlalt mä-, kindlaks määrama selle, kus saab täpselt kasutada milliseid süsteeme, et vältida laevaõnnetusi. see loomulikult võib mõjutada ka turismisektorit, näiteks äh, randade kvaliteeti. ja ka varustuse osas peame tegema koostööd, ma tean, et see on põhjustanud lahkarvamusi näiteks Nord Streami osas, kui luuakse selliseid soo-, suuri projekte, siis peaks olema ühine strateegia et juba ette kindlaks määrata, kust tulevad ressursid, olgu siis tegemist elektri või gaasi või millegi muuga. ka kalandusaspekti tuleb siin arvesse võtta, sest et ka kalandus on väga arenenud sektor Läänemere piirkonnas. ja kui räägime turismist, siis tuleb kindlasti arvestada ka looduskaitse all olevaid piirkondi, sest ainult niiviisi saame tagada keskkonna heaolu tahan tänada kõiki neid, kes on arutelul täna osalenud. suur tänu teile kõigile. suur tänu teie panuse eest. oluline oleks see, et inimesed, kes elavad Läänemere piirkonnas, et neil oleks kodu regioonis, mis on ka majanduslikult jätkusuutlik. suur aitäh! hääletame selle üle homme. järgmine päevakorrapunkt, see räägib äh, surveseadmetest ja mina tahaksin, et sellesse rohkem äh, muudatusi sisse ei viidaks, tahaksin rääkida nõukoguga juba põhinedes minu enda ettepanekul. suur aitäh teie koostöö eest selles osas. siin on siiski veelgi üks minupoolne muudatusettepanek, see võtab arvesse Euroop-, nõukogu seisukohta ja räägib sellest, et direktiiv peab minema ka kokku sellega, mida teevad järelevalveorganid riikide sees. tahaksin siin kasutada samasugust sõnastust nagu lemmikloomade direktiivis. ma viin siia sisse ka teatud hulga äh, suulisi muudatusi ja nendest räägin juba homme komisjoni koosolekul. me räägime siin vastuseisust delegeeritud õigusaktidele ja see kõik ei kujuta endast pretsedenti delegeeritud õigusaktidele tulevikus samal ajal, kui parlament töötab välja oma seisukohta. nagu ma teile juba ka enne olen öelnud, see direktiiv on seadnud eesmärgiks lihtsustada ja selgitada juba olemasolevaid õigusakte surveseadmete osas. ma toetan seda suunda, mis on valitud siin muudatusettepanekus ja ma olen kindel, et see tagab ka transporditavate surveseadmete äh, hea olukorra. aastate jooksul on siia viidud sisse väga erinevaid muudatusi, võttes arvesse surveseadmete rahvusvahelisi kokkuleppeid. ja see on viinud kõik selleni, et õigusaktid on väga keerulised ja ka täis vastuolusid. ma olen palunud transporditavate surveseadmete definitsiooni selgitada. komisjon peaks samuti lihtsustama õigusakti ellurakendamist ja et koostalitlusvõime ei ole oluline siis, kui juba olemasolevaid seadmeid kasutatakse vaid siseriiklikult see kõik kajastub nendes muudatustes, mis ma olen välja käinud. ma loodan, et homme kiidame heaks ka delegeeritud õigusaktide teemalised suulised muudatusettepanekud, mis siis võimaldavad meil juba viia see täiskogule esimeseks lugemiseks ja siis see saaks minu muudetud teksti ka heaks kiita siin räägitakse erinevatest konteineritüüpidest, mida kasutatakse peamiselt gaaside transportimiseks. seda, see trans peab olema ohutu üle terve Euroopa Liidu. see tähendab, et me peame kiitma heaks ühised sertifitseerimis-, tootmisnormid transporditavate, transporditavate surveseadmete osas. nii et tegemist ei ole mitte direktiivi sisulise külje muutmisega, vaid lihtsalt äh, sellega, et tuleb täpsustada ähm, reegleid, mis seal juba kirjas on. ja nagu ma ütlesin, kuna aastate jooksul on seadusandluses toimunud suuri muudatusi ja sinna on üle võetud ka erinevaid rahvusvahelisi kokkuleppeid, nii et ma loodan, et äh, muudatusettepanekuid, mille ma olen teinud, selgitavad äh, transporditavate surveseadmete küsimust ning et lihtsustavad ka sätete praktilist ellurakendamist ja tagavad ka selle, et koostalitlusvõime ei ole vajalik siis, kui seadmeid kasutatakse vaid äh, siseriiklikult või regionaalselt. nii et ma loodan, et äh, homme läheb see hääletusel läbi muudatustega, mis ma juba tegin kirjalikult ka ja suuliste muudatustega ja siis on meil võimalik nõukoguga juba esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda. härra Grosch, palun. Eh, suur aitäh. minu kolleeg on veel siit ära, nii et Rahvuspartei nimel tahan öelda, et need äh, muudatused, mis te sisse viisite, te oleksite võinud seda teha juba tükk aega tagasi, need on tõepoolest väga vajalikud. Need kujunda-, kujutavad endast tõelist äh, lisandväärtust. tegemist on äh, piiriüleste küsimustega ja ühised standardid on siin väga olulised õigusloome alaseid muudatusi me samuti toetame. ja kokkuvõtvalt võib öelda, et Rahvuspartei teid toetab. proua Maisner Aldest, palun. suur aitäh! ma arvan, et äh, siin äh, valitseb suur harmoonia. raportöörina te ka rõhus, rõhutasite, rõhusite sellele, et tegemist on tehnilist laadi raportiga, nii et siin on lihtsalt vaja vältida vastuolusid seadusandluses ja kohandada teksti, äh, mis on pärit kaheks, üheksakümne üheksandast aastast. ja ühtlustada transporditavate surveseadmete küsimust, nii et meie omapoolseid muudatusettepanekuid ei tee, järgime teie suunda. veel kord tahaksin tänada teid, härra Simson, teie töö eest ja tahaksin ka soovida siin seda, et me kõik oleksime nõus selles osas, mida te ütlesite delegeeritud õigusaktide kohta, sest et Lissaboni lepingu kohaselt enam komitoloogiat ei ole. Euroopa Parlament on kodanike hääleks ja kui me räägime siin transporditavatest surveseadmetest, siis ka me tahaksime, et meiega ikkagi konsulteeritaks, nii et me oleme täiesti nõus sellega, mille te välja käisite ja juba homme näeme seda ka hääletusel. suur tänu, härra Kraamer, palun. aitäh. tundub, et teil on juba Rahvuspartei ja ALDE toetus, nii et peab küsima endalt, et kas siin äkki on midagi valesti, kui kõik teid niimoodi toetate, aga igal juhul ootame kannatamatult homset hääle. ma otsisin siin meeleheitlikult võimalust rääkida ka jalgratastest. aga seda vaid siis, kui me lisame siia ka juba vanade autode küsimuse. Ik wil voorzitter, ik wou voor alle duidelijkheid toch het woord nemen en zeggen dat het feit dat we niet tussenkwamen niet wil zeggen. me ei võta sõna mitte selleks, et öelda, et me ei toeta teid, vastupidi, toetame teid sajaprotsendiliselt ja soovime teile palju edu. härra Siile, palun. ka meie tahame teid toetada, sellepärast et eh, piiriülese transpordi ohutus kindlasti paraneb tänu teie muudatustele ja suur aitäh, et sellele küsimusele olete tähelepanu pööranud. härra Pascarelli komisjonilt. kuigi teie ka meid toetate, siis läheb asi juba keeruliseks uh,. And... suur tänu, ma tõesti toetan teid ja suur tänu uh, sellise asjaliku töö eest, mis puudutab mitte ainult tehnilisi küsima-, vaid äh, ka teemat, mis on tähtis kogu sektorile ja ühisturule. suur tänu, homme hääletame! suur tänu tõesti kõigile koostöö eest, kuigi tegemist oli tehnilise raportiga. seega oleme lõpetanud oma koosoleku avatud osa täna pärastlõunal järgneb koordinaatorite kohtumine kell seitseteist kolmkümmend. kui kõik koordinaatorid on kohal, siis teeme lihtsalt viieminutilise pausi ja jätkame niipea kui võimalik. suur tänu! viis minutit, väike paus.